head kolleegid, tere hommikust! ma arvan, et enamus selle uurimiskomisjoni liikmeid on kohale jõudnud, seega ma võin koosoleku alanuks kuulutada ja tuletan meelde, et selle eesmärgiks on äh, Äh, uurimiskomis-, autotööstuse heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni juhatuse valimine ja selle tarbeks valime me esimehe ja aseesimehe vastavalt äh, reeglitele sada üheksakümmend kaheksa ja kakssada neli äh, kodukorra reeglitest. ja lähme valimiste juurde, kõigepealt valime esimehe ja seejärel aseesimehe meil on mõningaid äh, alalisi asendusliikmeid, kes on määratud äh, fraktsioonide poolt äh, selleks, et teisi asendada ja selleks härra Vandekamp asendab proua Kluun, Montero de Agra, keda asendab härra Kambüs Rahvapartei poolt, sotsialistide poolt Paulucci, keda asendab Nicola Tanti, ENF-i poolt äh, härra Maier, keda asendab äh, Borge-, äh, kolleeg Borgesio. ma näen, et kõik noogutavad, sellega probleeme ei ole, niisiis tahaksin ma kõigepealt kontrollida, et kõigil teist on teie hääletuskaardid kaasas, juhul kui neid vaja peaks minema niisiis. ma pean kontrollima kvoorumit, eh, kaksteist liiget, eh, sellega probleeme ei ole, teid on rohkem kui kaksteist ja nüüd eh, ütlen ma välja esimehe kandidaadid, kes kandideerib. palun suur tänu. sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel tahaksin nimetada Kathleen Van Brenti äh, esimehe kohale. aitäh, kas on teisi kandidaate? härra Karins, palun. aitäh, proua esimees. lähtudes meie koja põhimõtetest ja üldisest koostööst, äh, Rahvapartei ei ole Van Brenti äh, kandidatuuri vastu selle uurimiskomisjoni esimehe kohale. aga tahaksin väga selgelt välja öelda, et Rahvapartei teeb kõik, mis võimalik selleks, et sellest komisjonist ei kujuneks välja nõiajaht ei äh, tööstuse ega diiseltehnoloogia äh, suhtes, mis on Euroopas väga konkurentsivõimeline tööstust äh, keskkonnaga vastandada ei ole õige, Euroopal on vaja töökohti, Euroopa vajab äh, tööstust ja meie ülesanne on äh, loomulikult ka keskkonnatingimusi arvesse võtta, aitäh! jaa, merci! suur tänu! niisiis, sotsiaaldemokraatide fraktsioon on esitanud proua Van Brenti kandidatuuri, küsin ka temalt, kas ta on nõus sellega jah, ma olen nõus. niisiis äh, kandidaat on finantshuvide deklaratsiooni esitanud, äh, seega sellega probleeme ei ole ja me võime minna hääletamise juurde kuna meil on üks kandidaat, siis teen ettepaneku äh, heakskiiduga äh, vastu võtta tema kandidatuur. Äh, keegi ei soovinud salajast hääletust, seega ma õnnitlen proua Van Bremti selle äh, suurepärase ja kiire valimise eest ja palun tal tulla eh, siia ja minu roll on eh, sellega täidetud Good morning, uh, dear colleagues. Um... head kolleegid, ma ei hakka kõnet pidama, aga ma tahaksin äh, avaldada tänu selle toetuse eest äh, kõigile fraktsioonidele ja ma võin kinnitada, eriti just Rahvapartei liikmetele, aga loomulikult ka teistele liikmetele, et selle väga olulise uurimiskomisjoni töös tegutseme väga läbipaistvalt ja avatult, teen koostööd kõigiga juhatuses, koostöös koordinaatoritega ja iga liikmega selleks, et tagada, et tegemist oleks uurimiskomisjoniga, mis tegutseks ähm, mõistlikult, ma olen sellega täiesti nõus ja ma arvan, et äh, see uurimiskomisjon peaks saama tegutseda tõhusalt ja me peaksime saavutama selle, mida me soovime saavutada ja tagame selle, et tulevikus on meil parem rakendamine ja Euroopa õiguse jõustamine. suur tänu teile! ja nüüd lähme aseesimeeste valimise juurde, nagu eelnevalt öeldud, siis kvoorum on meil olemas, midagi ei ole muutunud seoses alaliste asendusliikmetega. seega ma paluksin küsida, kes kandideerivad esimeseks aseesimeheks. härra Karins, palun. suur tänu. rahvapartei nimel tahaksin nimetada Ivo Peleti kandidatuuri. suur tänu. härra Pelet, kas te olete nõus sellega? jah, ma olen nõus, ütleb härra Pelet. kas on teisi kandidaate teistelt äh, fraktsioonidelt? ei ole. kas äh, sellisel juhul äh, uurimiskomisjon võiks heakskiiduga kinnitada tema aseesimehe kohale? Ivo, if you could. Ivo, kas äh, võiksite tulla siia, me võiksime hollandi keeles kõike seda korraldada, aga siiski mitte. Well, it's Flemish, but um... Okay, then I can niisiis äh, saame minna edasi teise aseesimehe valimise juurde. kas on kandidaat härra Henkel, palun? ma sooviksin ECR fraktsiooni nimel nimetada härra Temesmäkeri kandidatuuri. kas te olete nõus, härra Temesmäker? <laughs> jaa, loomulikult olen ma sellega nõus, kolleegid um,. Are there any other candidates from other kas on teisi kandidaate teistelt fraktsioonidelt? tundub, et mitte. kas uurimiskomisjoni soovite, sobib heakskiiduga kinnitada? Still, <laughs> no the Flemish parliament <laughs> jah, palun äh, liitu meiega But this is not the natural coalition of the Flemish uh, <laughs> parliament. see ei ole tavaline, tavapärane koosseis, mida me siin näeme, võib-olla tulevikus. Other... Mart Rikkel. Can I now move for the kas võime nüüd edasi liikuda kolmanda aseesimehe valimise juurde? kas keegi soovib esitada kellegi kandidatuuri? lugupeetud esimees, lugupeetud kolleegid, kuue teeb ettepaneku Katariina Konechna kandidatuuri osas äh, selleks, et tagada keeleline ja sooline tasakaal. mina kahjuks seda keelt ei valda, aga paluksin äh, kandidaadilt küsida, kas ta on nõus, jah. kas on teisi kandidaate? ei ole, sellisel juhul siis heakskiiduga kinnitame tema kandidatuuri. And please join us um, ja palun äh, liituge meiega. <laughs> Yes, absolutely. <laughs> okei okay,, can I go? niisiis, lähme viimase neljanda aseesimehe valimise juurde selle uurimiskomisjoni tarbeks Kreekalt. tere hommikut! ja on tore, et nii palju hollandi keelt kõnelejaid seal on, nii et me teeksime ettepaneku teise kandidaadina, siis meie rohelised äh, äh Paco Toll ja Karima Telli neljanda aseesimehe kohale proua Telli, kas te olete nõus oma kandidatuuriga? jah, ma olen nõus. aitäh. kas on teisi ettepanekuid? ei ole. ja palun heakskiiduga kinnitame tema kandidatuuri. Um, niisiis, kolleegid, kõik läks äh, hämmastavalt sujuvalt ja palun proua Tellil meiega liituda. Um, head kolleegid, ainus küsimus, mis seisab meie teel KOV-ile, puudutab teadaandeid ja tahaksin teile teada anda, et järgmine uurimiskomisjoni koosolek toimub teisipäeval, kahekümne teisel märtsil kella kolmest kuni poole seitsmeni õhtul ja koordinaatorite koosolekust ja juhatusest äh, sõltub ülejäänud aasta äh, ajakava ja meil on igal juhul väga palju tööd äh, tulevastel nädalatel ees. me peame paika panema metoodika, kuidas me töötame, keda me kutsume ja see selgub äh, töö käigus. esimene koosolek koordinaatoritega toimub äh, Strasbourgis järgmisel neljapäeval, kümnendal märtsil kella kümnest, äh, kuni äh, hakkab hääletamine ja loomulikult äh, teid kõiki teavitatakse sekretäriaadi poolt, millal ja kus see toimub, aga igal juhul esialgselt võite selle kirja panna, esimene koosolek toimub kahekümne teisel märtsil uurimiskomisjoni töös ja ajakava on üks esimesi punkte, mida me käsitleme ja paneme paika, kuidas me tööga edasi liigume ja ettepanekud äh, palun teil selleks ajaks koostada. ja loomulikult äh, selleks, et koordinaatorid äh, koosolekut paika panna, oleks hea, et kõik fraktsioonid määraksid oma koordinaatori ja sekretäriaati sellest teavitaksite see loomulikult on vajalik selleks, et koosolekut äh, korraldada, aitäh ja kohtume kahekümne teisel märtsil.